näol ja ma ootan, eeldan, et te Madridi tippkohtumisel äh, näitate meie kindlameelsust üles ja näitate, et Ladina-Ameerika küsimused on Euroopa päevakorras tähtsal kohal. suur tänu, härra Salafranca! käesolevaga lõpetame selle Ladina-Ameerika teemalise arutelu ja hääletamised, äh, hääletamine toimub äh, mai esimesel täiskogu osaistungjärgul. mis puudutab homme hommikut, siis homme, homne päevakord on muudetud ja härra Kotsolina raport, mis puudutab äh, ühenduse finantshuvide kaitset ja pettuste vastast võitlust, äh, see raport on edasi lükatud, kas keegi soovib seda kommenteerida? paistab, et kommentaare pole selle kohta. käesolevaga loeme päevakorra muudetuks ja järgmisena meie tänases päevakorras on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus, proua Ashtoni avaldus